libedalt teha. suur tänu selle koostöö eest. ilma nende daamide ja härradeta minu vasakul ja paremal käel poleks aga olnud ka võimalik. kuid eh, ilma aega raiskamata läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Regina Pastase raport Daphne programmi kohta ja raportöör saab sõna neljaks minutiks, palun. Muito obrigada, Sr. Presidente O programa Daphne é o único programa europeu que tem como objetivo. Suur tänu! Daphne programm on ainus Euroopa programm, mille eesmärgiks on laste, noorte inimeste ja naiste kaitsmine igasuguse igasugust vormi vägivalla vastu. see programm sai alguse üheksakümne seitsmendal aastal ja on olnud sellest ajast saati väga edukas. see on olnud populaarne inimeste hulgas, kes on kaasatud ja tegemist on olnud tõhusa, hästi rahastatud projektiga. kui vaatame nüüd mineviku edusammule ja tuleviku perspektiivile ja siis naiste asjade komisjon peaaegu ühehäälselt, nimelt eh, ühe erapooletuga äh, hääletas selle raporti poolt. koostöö on olnud väga hea, tahaksin tänada kõiki variraportööre väga positiivsete eh, muudatuste eest, mis on tehtud sellele raportile vägivallavastane võitlus äh, naiste, noorte ja laste puhul on prioriteediks ning kahjuks on vägivalda ikka veel liiga palju. on isegi uued vägivallavormid, mis on ilmunud viimasel ajal, nagu näiteks vägivald sotsiaalvõrgustike kaudu. ja vägivalda on ka sõimedes, laste sõimedes, vanade inimeste vastu ja nii edasi. praeguses olukorras eh, majanduslik praeguses äh, majanduskriisi ja kärbete ajal on väga tähtis mõelda ka sellele, et meil oleks siiski piisavalt vahendeid äh, sotsiaal- ja terviseteenuste jaoks. kuusteist miljardit eurot äh, läheb maksma igal aastal vägivallavastane võitlus, sinna on kaasatud ka õiguslikud kulud, ravimite kulud ja ka sotsiaalsed ning majanduslikud kulud eelmisel aastal komisjon teatas kahe tuhande neljateistkümnendast aastast Daphne programm äh, integreeritakse kodanikuühiskonna programmi. meie oleksime eelistanud, kui see programm oleks jäänud iseseisvaks tahaksin toonitada kolme murepunkti, mis meil on. esiteks, meil tuleb tagada, et eesmärgid kahe tuhande neljateistkümnendaks kuni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks jäävad samad. me peame tagama ka finantseerimise samal tasandil nagu eelnevatel perioodidel ja peale selle peab see programm jääma nähtavaks väga palju isegi võib-olla rohkem kui see kodanikuühiskonna programm. kui me tahame, et see programm jääks tõhusaks, tuleb meil tagada, et need, kes saavad äh, kasu äh, samamoodi nagu ka vabaühendused ja ametkonnad, mis on kaasatud, saaksid piisavalt informatsiooni selle kohta, kuidas saada vahendeid, kuidas saada juurdepääsu sellele programmile. väikesed ettevõtted võivad olla palju lähemal öö, äh, vägivalla olukordadele inimestele, kes kannatavad selle all, kuid neil võib tekkida probleeme administratiivsete küsimuste lahendamisel. Neid tuleb aidata nende probleemide lahendamisel ja meil tuleb tõesti leida ka uusi teid probleemide kõrvaldamiseks meil tuleb ka tagada, et äh, projektid oleksid äh, kõikides liikmesriikides. samal ajal on ka tähtis äh, korjata võrreldavaid andmeid vägivalla kohta üle Euroopa. meil peab, meil peab olema võimalus aru saada, kui tõsine see probleem on, selleks et leida lahendusi. tuleb toonitada ka teadvustamistöö tähtsust, eriti meedia kaudu. väga tähtis on ka haridus äh, ja terviseteenused, samamoodi nagu ka õigusabi. suur tänu. suur tänu, proua. Teil on sinise paarti küsimus proua Nikolailt. kas te olete valmis vastama, proua raportöör? palun, proua Nikolai. suur tänu, proua härra esimees. mina tahaksin õnnitleda raportööri Euroopa Parlament peaks toetama äh, Daphne programmi sõltumatuks jäämist ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. vägivald kui fenomen on ikka veel olemas, äh, ta on muutunud salakavalamaks ja ta laieneb just ka sellepärast, et sotsiaalseid kulusid ei ole olnud võimalik korralikult äh, hinnata, aga tegemist on ohuga. kuna tegemist on nüüd küsimusega, tahtsin teile meenutada, et sinine kaart on siiski küsimuste esitamiseks, siin läheme kohe vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna kolleeg Pasescu. esimesena vaba mikrofoni voorus proua Pasescu, palun suur tänu, härra president, ka mina tahaksin õnnitleda oma kolleegi proua Pastast selle raporti koostamise puhul. Daphne programmi tuleb korralikult rahastada. see on viis, kuidas tagada äh, vahendeid erinevad äh, koduse vägivalla erinevate vormide vastu nii äh, kodudes kui ka väljaspool kodusid majanduskriis on muutnud naisi veelgi rohkem haavatavamaks. minu koduriigis on avatud uste programm, mida kaasrahastatakse Euroopa Liidu poolt Daphne kolm programmi kaudu. see on olnud ka Austrias, Kreekas, Ühendkuningriigis olnud väga edukas. tegemist on just naistest ohvritega, kes on kannatanud vägivalla all, kellele on see programm suunatud. aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Guillaume. tänan, härra president ka mina sooviksin tänada proua Pastost raporti eest, mis on tõesti kõikehõlmav ja käsitleb kõiki neid küsimusi, ehm, mida, mille tõstatas ka komisjon oma vahearuandes. raportis rõhutatakse just valitsusväliste organisatsioonide, väikeste organisatsioonide tööle, kõigele sellele, mis võimaldab meil selle programmi eesmärke saavutada mul on tõesti kahju sellest, et täna ei ole, ei korraldata tõelist arutelu selles küsimuses sellepärast et me kõik teame, et vägivald on endiselt olemas nii noorte kui la-, naiste suhtes ja ja väga tähtis on just see, mis puudutab ka naiste, naiste õigusi, võitluste prosti-, prostitutsiooniga, väga palju on selliseid küsimusi, mis ei ole praegu lahendust leidnud ja mis ei ole ka selgelt ära toodud ma tahaksin lõpetuseks rääkida kahest väga tähtsast teemast. kõigepealt, et Daphne rahastamisprogrammi jaoks äh, summad jääksid alles ja sama, samaks. ja väga tähtis on ka see, et see programm saaks tulevikus kanda sama nime, mis siiani. suur tänu. järgmisena kolleeg Romeva Irueda, palun jällegi üks minut. Eh, jah, suur tänu Su. suur tänu me ei saa kasutada ära äh, kriisi ettekäändega selleks, et mitte investeerida Euroopa Liidu äh, programmidesse. Äh, teinekord tõesti kriis või, võib ju vastupidi olla hoopis põhjuseks, miks on suurenenud vägivald naiste suhtes. see on üks nendest kesksetest teemadest, mida peaks siin käsitlema, mitte ainult majanduslikust seisukohast et vägivallaga seondub ka majanduslik äh, pool, majanduslik kulu, aga me peaksime käsitlema seda küsimust sisulisemalt, nii nagu siin on öeldud. me ei saa käsitleda seda teemat nii, et see võiks tekitada teatud stigmatiseerimist. me peame aitama naisi välja sellest tõesti niivõrd haavatavast olukorrast. me peame jätkama seda arutelu, aga samas ei tohi me kunagi unustada, mis on selle arutelu keskmes, see on see diskrimineeriv käitumine, mille ohvrid on naised väga paljudes piirkondades. palun järgnevatel kõnelejatel panna kinni pidada kõneajast, sest muidu jääme ajast maha. ja järgmisena saab kolleeg Tšoskova sõna, palun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 hädavajalik, ähm, see, see on valdkond, millega tegelevad väiksed valitsusvahelised organisatsioonid, äh, aga neil ei ole väga palju raha, me peame kaitsma äh, kodu ja muu vägivalla ohvreid ja valitsusväliste, välistel organisatsioonidel peab olema võimalus taotleda stipendiume, toetusi ja sageli äh, valitsusvälistel organisatsioonidel pole piisavalt eksperte, asjatundjaid, kes oskaksid kvaliteetseid programme koostada, äh, et neid rahalisi vahendeid saada äh, mina leian, et me peame vaatama, kuidas on võimalik võrdselt jaga, jaotada programme liikmesriikide vahel, meil on vaja vähem bürokraatiat me peame lihtsustama äh, rahataotlusprotsessi ning äh, muutma elu nendele väikestele organisatsioonidele kergemaks. suur tänu, järgmisena proua Saborska. Äh, suur tänu, härra juhataja, lugupeetud volinik, tahaksin tänada proua Pastost selle raporti koostamise eest ja nüüd me räägime äh, prioriteetidest äh, ning äh, on algatusi, mis on ennast õigustanud ja Daphne on kindlasti nende algatuste hulgas. Daphne programmi abil oleme me suutnud tõesti jõuda nende vägivalla ohvriteni, mida te, keda teised institutsioonid ei ole suutnud aidata. ja nende ohvrite hulgas on naised, lapsed, kes on kannatanud vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse all vägivald ei pruugi alati olla füüsiline. see vägivalla mõiste hõlmab ka tagakiusamist ja lastepornograafiat Daphne programmis on viidatud äh, kahele uuele vägivallavormile ka internetis, me peame aitama äh, ennetustööd teha ka väikestel organisatsioonidel. suur tänu järgmine ja ka viimane kõneleja, kuna meil tuleb tõesti aega piirata ja meil tuleb ka soolise võrdõiguslikkuse peale mõelda, siis järgmisel saab kolleeg Prendergast sõna, proua Prendergast sõna, palun. I shouldn't apologise about my gender. Äh, ma ei peaks oma soo pärast siin vabandama. Äh, leian, et on oluline, et Daphne Äh, on viidud kodanike programmi tähele, programmiga ühele tasandile ja neile antakse, et sellele antakse piisavalt rahalisi vahendeid äh, ka tulevikus, nii nagu seda on varem tehtud. Äh, ma olen nõus sellega, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata väikestele vabaühendustele, kelle osalus on möödapääsmatu, kui me tahame, et see programm oleks edukas. minu oma koduriigis on väga paljud organisatsioonid osalenud Daphne programmis ja see on aidanud kaasa äh, naiste laste ja noorte vastu suunatud vägivallajuhtumite ärahoidmisel. Dublini äh, tööhõivepakt äh, ja meie kohalikud ametivõimud on teinud koostööd Euroopa tasandi äh, organitega selleks, et aidata seksikaubanduse ohvriks sattunud inimesi ja samuti last, kadunud laste hädaabiliini töötamist on välja aidatud, on väga oluline, et Euroopa Liit jätkab samasuguste algatuste elluviimist kogu Euroopas suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd anname sõna volinik Georgievale, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud rahvasaadikud, tahaksin tänada proua Pastost ja naiste õiguste komisjoni liikmeid väga tasakaalus raporti koostamise eest ja nende toetuse eest Daphne programmile uue mitmeaastase finantsraamistiku raames komisjon tegi ettepaneku katta kõik tegevused, mis praegu Daphne programmi on kaasatud tulevikus äh, äh, õiguste ja kodanike programmi kaudu ja see küsimus, mis nüüd siin esitati, uue programmi raames kõik need Daphne eesmärgid jäävad samaks ning äh, ka rahastamisvahendid on äh, võrdeliselt sellega, mis olid siiamaani. mitmeaastases finantsraamistikus äh, keskendutakse lihtsustamisele, paindlikkusele ja Euroopa Liidu lisandväärtusele. komisjoni eesmärgiks on parimad võimalikud sünergiad välja töötada kolme tegevuse vahel, võidelda vägivalla vastu, soolise võrdõiguslikkuse ähm, eest ja laste õiguste kaitsmise eest. Nad on kõik ühes programmis ja see programm keskendub nendele hädavajalikele väljakutsetele, mida proua Pastos on oma raportis välja toonud. tahaksin toonitada, et uus programm jääb avatud kõikidele regioonidele, kõikidele liikmesriikidele, kõikidele programmidele, mida siiamaani on Daphne kolm programmi raames rahastatud. programmi uus struktuur aitab komisjonil parandada probleemide lahendamist ja veelgi tõhusamalt Äh, tegeleda nende äh, probleemidega, mis tulid välja Daphne kolm äh, vahearuande puhul. näiteks see, et meil tuleb tulemuste hindamist parandada ja parandada geograafilist kaasatust menetlused muutuvad lihtsamaks, kiiremaks, vähem bürokraatlikumaks, ühtsemaks, nii et mitmete protseduuride asemel tuleb läbi viia nüüd ainult üks. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal komisjon vaatab üle ka Tafne tööriista kasti selleks, et võidelda vägivalla vastu ja kaasata erinevad osapooled. eesmärgiks on luua uus andmebaas osapoolte kohta, kasutada seda ka mudelina ähm, tulemuste hindamiseks teiste programmide puhul ning kuna olen humanitaarabi volinik, siis tahaksin toonitada, et otse loomulikult äh, me tahame aidata teisi riike äh, vägivallavastases võitluses ja mina isiklikult toetan väga seda raportit ja kõiki neid tegevusi, mis meil on selles valdkonnas välja töötatud. ja annan teile tagasi need kaks minutit, mis ma eelmisel arutelul liiga palju ära kasutasin. suur tänu! suurepärane! suurepärane, proua volinik, äh, arutelu selle päevakorrapunkti osas on sellega lõppenud ja me tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on proua Nikolai raport, milleks on naiste olukord sõja ajal ja annangi kohe sõna raportöörile neljaks minutiks, palun. Äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid